regi nelikümmend viis. regi nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, regi nelikümmend viis vastu võetud kahekümne seitsme häälega kond kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime regi nelikümmend seitse. hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kahekümne seitsme häälega kompromiss üks põhjenduspunktide osas ei lähe hääletamisele, kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt üheksakümmend üks koos INTA ühega, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud kahekümne häälega. regi kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta kaks, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, ütleksin. kontrollime Inta kaks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud ühe häälega. budget üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta kuus poolt vastu, erapooletud. kontrollime tagasi lükatud siiski. Inta seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, Inta kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, Inta üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, Inta üheksa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kahekümne kahe häälega, Inta kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta kümme, kontrollime seda. hääletus on lõppenud Inta kümme osas. see on vastu võetud ühe häälega Inta üksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Inta kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Kond kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kuus poolt sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regi kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Inta neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta neliteist vajab kontrollimist, kontrollime siis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend üks poolt, üks vastu. ma ei tea, ma vaatasin vist vales tules, et igal juhul ei saanud ma sellest aru muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime budget kaks. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kahekümne kaheksa häälega. kompromiss kuus kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist koos äh, saja kaheteistkümnega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, me peame kontrollima, sest ei tõstnud kätt. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse seitse, kond kolmega koos, vastu erapooletud tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kaheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi, kontrollime seda sada kakskümmend viis hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanek neliteist, hääletus on alanud. ai, see langeb ära üldsegi. Lähme edasi, kond kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime Inta kuusteist, hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud kolme häälega nüüd kond seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta kaheksateist poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lük-, äh, kontrollime seda, sada kolmkümmend kuus hääletus on alanud. sada kolmkümmend kuus, hääletus on lõppenud, vastu võetud ja nüüd kont üheksa poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa, äh, siiski kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. Budget viis poolt, vastu, erapooletult vastu võetud Regi viisteist poolt, vastu. kontrollime, Regi viisteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kahe enamushäälega, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ütleksin, et tagasi lükatud. kontrollime sada nelikümmend neli. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolthäält, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks ei lähe hääletamisele, kont kümme poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, budget kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime, budget kuus, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud, kakskümmend kaks poolhäält. sada nelikümmend seitse langeb ära, sada nelikümmend kaheksa, sada nelikümmend üheksa, mis on identsed, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada nelikümmend kaheksa, sada nelikümmend üheksa koos, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud, kakskümmend neli poolthäält. sada viiskümmend on tagasi võetud ja nüüd hääletame raportit muudetud kujul. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaks poolthäält, üks vastuhääl. palju õnne raportöörile eh, tehtud töö eest. okay, then... niisiis, lähme edasi. arvamus, mis puudutab ühissätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi pluss Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja varjupaigarände integratsioonifondi, sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavaid finantseeskirju. hääletame muudatusettepanek sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud. ja kontrollime sada kaksteist. et vaatame, kuidas suhtumine on ja hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kolm vastuhäält. muudatusettepanek sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime sada neliteist. hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud äh, kaks häält, äh, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu erapooletud vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, sada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletu vastu, tagasi lükatud, kontrollime, sada kakskümmend viis, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kolm poolthäält, sada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, sada kakskümmend kuus, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend neli vastuhäält, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada kolmkümmend üks, hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend kolm vastuhäält, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kompromiss kaksteist, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis koos saja kolmekümne kuuega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, sada nelikümmend neli, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud keegi soovis kontrollida seda, kontrollime, sada nelikümmend kuus, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud kahekümne kolme vastuhäälega, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. kontrollime, sada nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud äh, kahe vastuhääle enamusega sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud sada viiskümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa langeb ära, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud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 hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks vastuhäält, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kolm pool, koos saja seitsmekümne neljaga, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks, äh, sada seitsekümmend viis poolt, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kompromiss kakskümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm poolthäält. nüüd sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada kaheksakümmend seitse. hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud kahe vastuhääle enamusega, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks ei lähe hääletamisele, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend neli hääletamisele. nüüd sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime muudatusettepanek kakskümmend kaks. hääletus on alanud, lõppenud kakskümmend kaks, tagasi lükatud nüüd kakssada poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kakssada neli poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime kakssada neli. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud äh, kakskümmend vas-, üks vastuhäält. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss kakskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kompromiss kakskümmend viis on tagasi lükatud. Lähme nüüd kakssada kümme või andke andeks, hääletame kakssada kuus härra Tetšenilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. We check two hundred eleven and kontrollime kahesaja üheteistkümnendat hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend ja kolmkümmend üks üheskoos poolt. vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada äh, kolmkümmend ja kolmkümmend üks. kompromiss kakskümmend kuus poolt. ei hääleta seda äh, kakssada kolmkümmend viis. ei, seda ka ei hääleta. seega äh, kakssada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, seda ka ei hääleta, ka kompromiss kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kompromiss kolmkümmend kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üheksa, minu leheküljel viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis järgmine lehekülg muudatus kakssada seitsekümmend kolm, kakssada seitsekümmend neli ja kakssada seitsekümmend viis üheskoos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend seitse koos kahesaja seitsmekümne kaheksaga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lisad, kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada, kak-, kakssada üheksakümmend. hääletus on alanud hääletus on lõppenud kahesaja üheksakümnenda üle ja tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakssada üheksakümmend kuus. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kahekümne kolme häälega. kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kakssada üheksakümmend üheksa. hääletus on nüüd lõppenud, kaks üheksa üheksa ja vastu võetud kolmkümmend kaks pooldajat. muudatus kolmsada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada 300 soovite kontrollida kolmesaja esimest? kolmsada üks lükati tagasi, kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kolmsada kümme. hääletus on alanud ja nüüd lõppenud. vastu võetud kahekümne nelja häälega kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmesaja üheteistkümnendat. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. kolmsada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd otse põhjenduspunktide juurde. põhjenduspunkt üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. põhjenduspunkt kaks, hääletus on alanud ja nüüd lõppenud. vastu võetud kahekümne kahe häälega. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime. kuuskümmend neli. hääletus on alanud. muudatus kuuskümmend neli. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud kahekümne kolme häälega. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt kaksteist, muudatus kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ma ütleksin, et vastu võetud, aga kontrollime. seitsekümmend kaks hääletus on alanud ja nüüd on lõppenud. vastu võetud kahekümne häälega. muudatus seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa pool, seitsekümmend üheksa, kaheksakümmend ja kaheksakümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt. see langeb ära, kaheksakümmend kolm langeb ära, seega hääletame muudatust kaheksakümmend neli esimene osa, ESF pluss osa seda tuleb lisa, äh, hääletada lisana kompromissile viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on alanud. see puudutab põhjenduspunkti üheksateist, selle esimest osa hääletus on nüüd lõppenud ja tagasi lükatud kahekümne nelja häälega. muudatus kaheksakümmend kuus, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse ja kaheksakümmend kaheksa üheskoos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üsna vähesed teist näitasid käega hääletama kaheksakümne üheksandat elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud kaheksakümne üheksanda üle, vastu võetud nelikümmend, poolt üks vastu. aga keegi ei tõstnud oma kätt. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud. seda tuleb kontrollida. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kahekümne kolme häälega, seega. esimene osa ESF pluss osa Äh, seda hääletame lisana kompromissile kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd põhjendus punkt kuuskümmend, muudatus sada kaks, teine osa ESF pluss jällegi. seda hääletame lisana kompromissile seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksat me ei hääleta. sada viis. esimene osa ESF pluss ähm, osa ühise juhtimise all kompromiss kaheksa osana, kes on poolt, vastu hääletame ükskord veel, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme, kontrollime saja üheksandat. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üsna tasavägine, kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu üks erapooletu. aitäh selle suure töö eest. nüüd uus hääletus Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahendi loomine. ja kohe Läheme hääletusega edasi. artikkel üks, para-, lõige kaks, muudatus üheksakümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 muudatus kakskümmend kolm. suuline muudatusettepanek raportöörilt. suur asümmeetriline šokk või märkimisväärne langus ja nii edasi ja nii edasi. Or significant downturn kustutatakse siit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas te soovite kontrollida, olgu, kuigi oli väga selge. sada kolmteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud kahekümne kaheksa häälega. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, jälle suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek, muudatus kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kahekümne kaheksandat. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud kahekümne kolme häälega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 vastu võetud kolmekümne seitsmes kahekümne kahe häälega. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kakskümmend üks koos neljakümne kolmandaga poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd põhjenduspunktid, kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime neljakümne viiendat. hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud neljakümne viienda üle, see on vastu võetud kahekümne kolme häälega. vabandust, tagasi lükatud kahekümne kolme häälega. järgmisena muudatus nelikümmend kuus poolt, vastu kontrollime neljakümne kuuendat. hääletus on nüüd lõppenud, neljakümne kuuenda üle tagasi lükatud kahekümne nelja häälega. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu. kontrollime kompromiss neli. hääletus on alanud ja hääletus on nüüd lõppenud kompromiss nelja üle. see on vastu võetud kahekümne nelja häälega. muudatus viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend kaks poolt, vastu. Te muudate mind ebakindlaks, kontrollime, kuuekümne teist hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud, muudatus kuuekümne kahe üle, tagasi lükatud kahekümne nelja häälega. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kaheksa A muudatus kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, muudatus seitsekümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud kahekümne nelja häälega. aitäh! muudatus kümme poolt vastu. kontrollime muudatus kümme. hääletus on alanud ja lõppenud ja vastu võetud kahekümne nelja häälega. põhjendus punkt kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend viis, teine osa lisana kompromiss kaheksale, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. aga me võime kontrollida, kui te soovite, palun. hääletus on alanud teise osa üle. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud kahekümne kahe häälega. järgmisena muudatus kaksteist poolt, vastu kontrollime muudatus kaksteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu kontrollime kompromissi üheksa. hääletus on alanud ja nüüd lõppenud. vastu võetud kahekümne ühe häälega. ja nüüd lõpphääletus nimeliselt kogu arvamusprojekti üle muudetud kujul. hääletus on alanud. ja lõppenud vastu võetud, kakskümmend kuus poolthäält, kolm vastu ja üksteist erapooletut. suur tänu selle eest, suur tänu raportööridele!